aitäh! il processo verbale della seduta del nii selle istu- eelmise istungi protokoll jah keegi keegi soovis veel sõna jah ma tahaksin juhtida, ma tahtsin esmaspäeval juhtida te, teie tähelepanu sellele, et me peaksime saatma äh, kaastundeavalduse Iiri kalurite ühendusele. viis kalurit said surma kui nende laev Korgi rannikul kursist kõrvale kaldus. ime läbi üks jäi ellu, aga jah, kahjuks viis said surma nii et, et võib-olla selle mälestusseisaku ühendame, pühendame ka neile. jah, kolleeg, teil oli täiesti õigus, et te sellele tähelepanu juhtisite. ja nüüd läheme siis edasi päevakorraga. härra Simson, palun